õiguskomisjon on kontrollinud, õiguskomisjon on kontrollinud volitusi järgmistel isikutel Pein, eh, Mobarik, eh, härra Popa, härra Ademov, proua Jaroka ja härra Palmeril ja palub nende mandaadid jõustada viiendast septembrist, kaheksandast septembrist, kolmeteistkümnendast septembrist, neljateistkümnendast septembrist, viieteistkümnendast septembrist ja kolmandast oktoobrist käesoleval aastal vastavalt. kas on mingeid märkusi selle kohta? kui ei ole, siis need mandaadid on